ettepanekud ja me hääletame nende üle pärast meie arutelu. nii et selle arutelu oleme lõpetanud ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Asias kadunud inimeste massihauad Orniiti külas, Küprose okupeeritud osas. ja ma tahan, et te teaksite, et me oleme praegu ajast maha jäämas. ja sinise kaardi küsimusi me seetõttu Eh, ei saa esitada järgmises arutelus ja samuti peame vahele jätma ka vaba mikrofoni vooru. tähtis on, et me saaksime hääletamisega õigeaegselt alustada, lihtsalt mm, tegemist on erakorraliste asjaoludega. nii et minu palve teile, olge distsiplineeritud ja nüüd härra Kelam saab sõna üheks minutiks ja palun pidage ka silmas, et tuleb kinni pidada kõneajast, üks minut palun proua Keller, see äh, kadunud äh, isikute küsimus, kes on pärit nii Küprose türklaste kui Küprose kreeklaste kogukondades, tegemist on äh, lahtise haavaga nende sugulaste jaoks, kes tahavad teada, mis neist sai, ähm, aga ka lepitusprotsessi jaoks ning komitee on andnud tohutu panuse, nad on küsitlenud tunnistajaid, tuvastanud massihaudu ja hukkunute identiteedi tuvastanud vaja on täielikku ligipääsu kogu Küprose territooriumile selleks, et äh, seda tööd jätkata, vaja on äh, toetust Euroopa Liidult rahaliselt ja poliitiliselt ning seetõttu selles kontekstis ma ei saa aru, miks ainult äh, üheksa liikmesriiki on allkirjastanud ÜRO konventsiooni, mis puudutab inimeste kadumist. meil on vaja saata välja tugev sõnum, mis puudutab sellist kohutavat inimõiguste rikkumist. un minut härra Marjas, üks minut. lugupeetud juhataja. Eh, Küprosel kadunud inimeste perekondade draama on meid viimastel aastatel kõiki eh, jahmatanud. Mm, need inimesed on kadunud eh, nelikümmend üks aastat, kui seitsmekümne neljandal aastal Türgi sõjavägi illegaalselt Küprosele sisse tungis, hõivas Küprose territooriumi, need inimesed ähm, inimesed hukati äh, ja nende jäljed kadusid, aga kui nende, leiti need massihauad äh, tänu kadunud inimeste komisjonile, nagu näiteks Asiast äh, kadunud inimeste massihauad Orniti külas, siis tulid jälle sõjaväelased ja üritasid kõik jäljed kaotada. tegemist on kümnete kadunud inimestega Euroopa Inimõiguste Kohus on äh, võtnud vastu otsuse, me nõuame, et äh, seda otsust järgitaks. me kutsume üles Türgi sõjaväge ja kõnelejad katkestatakse. proua Vikström, üks minut. Kreekiska tragediin Antigone som skrev redan 442 före Kreeka. jah, Kreeka tragöödia Sofoklase poolt kirjutatud nelisada nelikümmend aastat enne Kristust kirjeldab eh, seda, mis õe ja venna vahel aset leiab. Eh, õde oli valmis kõigeks, et saavutada rahu pärast seda, kui vend oli hukkunud ja täna eh, on täpselt samamoodi mm, Antigone, nagu Antigone perekonnad üritavad teha kõik, mis neile võimuses, et saada teada, mis juhtus siis nende lähedastega. massihauad okupeeritud mm, saare osas eh, peavad sama juurdepääsetavaks, et inimesed eh, saaksid tõesti leinata eh, oma omakseid ja lõpuks rahu leida. härra Corrado. ma tänan kahe tuhande inimese perekonnad ei saa rahu. Neil on täielik õigus teada, mis on juhtunud nende lähedastega. väga tähtis on, et need inimesed lõpuks ometi saaksid teada, mis toimus ja saaksid ka lepitusprotsess saarel alata jah, eh, eh, siin on vaja täielikku koostööd mm, eh, organite ja ametiasutuste vahel ja loomulikult jälitult kadunud inimeste komisjon on ära teinud suurepärase töö, aga sellest ei piisa, on vaja heita valgust toimunule. härra Hadži Georg, üks minut juba aastaid äh, kümned äh, Kreeka küproslased äh, ja teadlased üritavad leida Küprose tragöödias hukkunud inimeste surnukehi. tegemist on tegevusega, mis näitab, mida tähendab humanitaarne töö, ehm, tehakse tööd selle nimel, et heita eh, valgust minevikule ja eh, leevendada kadunud isikute lähedaste kannatusi. see on eh, häbiväärne, et nendest massihaudadest eemaldatakse surnukehad ja nad kaovad see on sama ränk kuritegu kui omal ajal toime pandud mõrvad. me nõuame, et Türgi lõpetaks sellise tegevuse ja öeldakse ja meile, kuhu need mõrvatud inimesed on maetud, et äh, Türgi avaks oma arhiivid selleks, et äh, uurimiskomisjon teaks, kust otsida. ning me palume, et äh, nõukogu aitaks äh, Äh, kadunud isikute uurimiskomisjoni, äh, et uurimiskomisjoni töö oleks võimalikult äh, lihtne. tegemist on võitlusega selleks, et leida, leida kõigi Küprose tragöödias hukkunute surnukehad mõlemast kogukonnast ning ma avaldan toetust kõigile küproslastele, nii kreeklaste kui Türgi kogukonnast, kes selles töös osalevad. on inimõigus see, et kui, et inimeste säilmeid käsitletakse, koheldakse austusega see on inimõigus ja inimõigus on ka see, et et mm, lähedased teaksid, kuhu äh, nende hukkunud äh, sugulased, lähedased on maetud, mis nendega juhtus aga nii ei ole praegu. Neid inimõigusi on rikutud ja see on vastuvõetamatu ja sellepärast meil on vaja seda resolutsiooni, sest see on ainus viis, äh, kuidas minevikuga toime tulla ja Antigone ähm, sõnad, et me oleme mitte selleks, et vihata, vaid äh, selleks, et armastada, peaksid, äh, need, nendest me peaksime juhinduma. härra Teoharus, lugupeetud lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, seitsmekümne neljandal aastal toime pandud äh, sõjakuriteod, mille panid äh, toime äh, Küprosele toimunud Türgi väed, tegemist oli massiliste hukkamistega, inimestega, kes maeti massihaudadesse, need kuriteod tulevad jälle ähm, üles, kui leiti massihauad Orniti piirkonnas. Türgi sõjavägi on süütute tsiviilisikute surnukehad viinud mingitesse teistesse kohtadesse, me oleme leidnud ainult mõningad äh, väiksed osad nendest surnukehadest meil on vaja teada saada, miks need inimesed hukkusid, seetõttu me palume, et Euroopa Parlament pöörduks Türgi poole, et ähm, palutakse, et Türgi äh, rohkem näitaks üles austust inimõiguste vastu, et lõpetatakse äh, massihaudadest äh, surnukehade eemaldamine, et avatakse arhiivid selleks, et oleks võimalik teada saada, kuidas need inimesed hukkusid härra Kristoforu. president nelikümmend aastat tagasi äh, rikkus Türgi kõiki äh, rahvusvahelise õiguse äh, põhimõtteid, okupeerides osa Küprosest ja sellel on olnud drastilised tagajärjed nii Küprosele kui ka Euroopa Liidule, aga selle Küprose draama kõige traagilisem osa on need kadunud inimesed, inimesed, kes on juba nelikümmend aastat kadunud Türgi on äh, keelanud juurdepääsu oma arhiividele, nii et, et ei ole võimalik välja selgitada, milline oli nende inimeste saatus. Äh, me ei tea, kus on nende inimeste hauad, tegemist on äh, osaga strateegiast Äh, nendest inimestest, kes kadusid, teist ei ole mitte mingisugust jälge ja Sürgi, Türgi on see, kes ei austa isegi surnuid. Äh, Türgi, äh, see on riik, kes tahab saada Euroopa Liidu liikmeks, selline on see Türgi. kõneleja katkestatakse, järgmine sõnavõtja palun on härra Papadakis. lugupeetud president inimtragöödia ei tunnista rassi ega riigipiire. Küprose eh, okupeeritud eh, osa probleeme puudutab kõiki inimesi. nelikümmend aastat pärast eh, saare osa okupeerimist türklaste poolt on endiselt kadunud inimesi, keda pole võimalik leida me tahame teada, mis nende inimestega on juhtunud, lähedased tahavad teada, mis nende sugulastest on saanud. Euroopa ei saa selliste asjade eest silmi sulgeda ning me peame Türgit üles kutsuma tegema koostööd ning aitama välja selgitada kadunud inimeste saatuse siin ei ole ju tegemist mingi poliitiliste määrtustega, surnud on Euroopas ju kõige pühamad ning äh, me ei saa lihtsalt äh, poliitilistel põhjustel silma kinni pidada, härra Tänak. Äh, president kahe tuhande üheteistkümnendal aastal koostasin ma kirjaliku deklaratsiooni, mis äh, puudutas Küprosel kadunud inimeste komisjoni tegevust. tänase resolutsiooniga kutsume jällegi üles tegutsema nelja massihaua osas, mis leiti Orniti külas, kuhu võib-olla on maetud sada kuus inimest, kes mõrvati tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksakümne neljandal aastal. Äh, sellest hauast on osad äh, surnukehad ära viidud tegemist on kuritegeliku katsega tõendeid varjata. Äh, rahvusvaheline äh, kohus on pidevalt äh, juhtinud tähelepanu sellele, et Türgi kui okupeeriv riik peab aitama kadunud inimeste komiteedil välja selgitada kadumise põhjused ja surmapõhjused. nii saaksid pered nelikümmend üks aastat hiljem ometigi leppida oma lähedaste kaotusega. Türgi peab tagama juurdepääsu saare põhjaosa sõjaväe kontrolli all olevatele aladele, kõneleja kõneleja katkestatakse. Eh, proua Anders, Anderson, üks minut, aitäh eh, Küprose ja Iirimaa vahel on palju sarnast, mõlemad on saareriigid, mis on eh, pidanud taluma lõhestamist, võõrokupatsiooni ja konflikti. Äh, tõde ja leppimine on äh, Küprosel sama oluline kui Iirimaal. Euroopa Inimõiguste Kohus oma otsuses äh, Küprosel kadunud kohta leidis, et Türgi võimud ei ole suutnud läbi viia tõhusat uurimist ja on rikkunud konventsiooni artiklit kaks. samamoodi rikub Briti valitsus jätkuvalt seda artiklit kaks, mis puudutab mõrvasid Põhja-Iirimaal, näiteks nagu Briti valitsuse osalus suurepärase kolmekümne kahekümne üheksa aastase juristi Pat Finnegani mõrvas. täna möödub muide tema surmast kakskümmend kuus aastat. selleks, et leppimine saaks toimuda Küprosel, peab Türgi paljastama tõe kadunud inimeste kohta ning ka kõik, mis on seotud siis äh, surnukehade äraviimisega ning tõhus uurimine on vajalik. aitäh, härra Castaldo, üks minut, palun. aitäh äh, massihauda on võimalik matta palju inimesi, aga kui sügav peab olema see haud, kuhu matta ajalugu, kuhu, kuhu matta süüdlaste nimed. Asja ohvrid ja teised rohkem kui kaks tuhat kadunud inimest Nende lähedased on meeleheitel, nad ei tea, mis neile juhtus, mis nendega on juhtunud. Nende inimeste kannatusi saaks pisut leevendada, kui nad saaksid oma lähedaste äh, maised jäänused niisiis, Türgi peab tegema kõik, mis võimalik, et täita kohustusi, peab tagama juurdepääsu arhiividele, Äh, tegemist on kandidaatriigiga ja kandidaatriigilt tuleb nõuda koostööd ja mitte sellist häbiväärset vaikimist. mitte kunagi pole äh, liiga hilja tegutseda. aitäh, härra Ferraum. härra Ferran, üks minut, aitäh, president Äh, äh, ühishauad on tõesti traagiline, see on äh, näiteks Küprose okupatsioonis Türgi poolt. on süüdlased ja on kaasosalised, need, kes otsustasid alustada Türgiga liitumisläbirääkimisi ja mõtlen Belgia peaministrile härra Verhofstadile kahe tuhande viienda aasta lõpul Äh, äh, äh, Euroopa valitsus on pidanud läbirääkimisi Erdoganiga, avanud talle ukse liitumisläbirääkimisteks Euroopa Liiduga. minu arvates on ainult üks lahendus teha lõpp Türgi liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga, aitäh. aitäh, härra Boltšak, nüüd üks minut. aitäh. mina tahaksin rõhutada, et Euroopa Inimõiguste Kohtu hinnangul on Türgi äh, rikkunud äh, nende õigusi, kes kaotasid oma lähedased. Türgi ei ole maksnud hüvitust äh, Äh, mida Euroopa Inimõiguste Kohus äh, on nõudnud. tegemist on skandaalse olukorraga, sellepärast et see riik, Türgi, on äh, liitunud Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ning samas ei tunnista Türgi Küprost. Türgi keeldub ohvritele kompensatsiooni maksmast mina leian, et Euroopa Liit on Türgile juba piisavalt äh, maksnud selleks, et Türgi peaks suutma ka äh, kompensatsiooni ohvritele maksta. aitäh, härra Jaškevitš, üks minut, palun. Äh, lugupeetud president, daamid ja härrad sisemist konflikti protestide tõttu kuuekümnendatel aastatel ja Türgi okupatsiooni tõttu on äh, ligemale kaks tuhat inimest hukkunud ning äh, meil vajab selgust nende inim-, äh, meil on vaja selgust nende inimeste saastuste kohta sada kuus inimest äh, hukkus äh, Asja piirkonnas. me oleme Türgit äh, hukka mõistnud selle tegevuse eest, aga küprosed tahavad infot selle kohta, mis juhtus, aga seda infot ei edastata. nii et, et me peaksime Türgit üles kutsuma seda infot edastama, me peame leidma lahenduse sellele tragöödiale. Need inimesed Äh, kes kadusid, nende maised jäätmed ei ole korralikult viimase, äh, veel maetud, nii et, et mõlemad osapooled peavad midagi tegema. härra Krisoninos, üks minut, palun. Türgi inflatsioon Küprosele ning äh, neljakümne protsendi saare okupeerimine on äh, tõsine rahvusvahelise õiguse rikkumine. see on rikkumine, mille pärast äh, Türgit on äh, ka Euroopa Inimõiguste Kohus korduvalt süüdi mõistnud. tegemist on suure kuriteoga ja sellega käib kaasas selline sõjakõrad, sõjakuritegu, nimelt paljude Küprose, Kreek-, laste hukkamine, nende inimeste elused on olnud kadunud juba üle neljakümne aastat. Türgi eh, on üritanud neid kuritegusid pidevalt varjata. Eh, viimati näiteks eh, viidi lihtsalt massihaud asjast üle teise piirkonda, tegemist on häbiväärse asjaga, me ei saa Euroopa tasandil leppida sellise käitumisega, kõneleja katkestatakse You, aitäh president ei ole rohkem isiklikke draamasid kui mitte teada mis su lähedasest on saanud kadunud inimeste komisjon mis loodi kolmkümmend neli aastat tagasi on viissada kuuskümmend kaheksa ohvrit suutnud kindlaks teha Eh, see on võimaldanud eh, paljudel inimestel ja kogukondadel lõpuks ometigi oma lähedaste sugust eh, su, saatusest selgust saada, aga väga paljud inimesed on veel kadunud ja ma kutsuksin üles, et, et meil on vaja lähe, uut lähenemist sellele traagilisele küsimusele, ma arvan, et Küpros peab jälgima Lõuna-Aafrika eeskuju ja tegema lõpu aparteiidile. vaja on luua leppimise ja tõe komisjon meil, me ei saa unustada nii paljude ohvrite kannatusi, ähm, tuleb äh, uurida neid mõrvu, kasutades tavalisi diplomaatilisi kanaleid, seni kui on veel elus inimesed, kes soovivad vastuseid küsimustele, aitäh ja härra Funtulis üks minut nüüd. härra, kallid kolleegid. jah Äh, äh, tegel-, tegelikkus ja sõnad on kaks täiesti erinevat asja. Äh, asja ja selle elanikud kannatasid Türgi vägede barbaarsuse all, inimesed tapeti seal külas kohe pärast okupatsiooni, vangid ja need, kes ellu jäid, ka nemad äh, tapeti Türgi vägede ja nende kaasosaliste poolt ja kedagi pole selle eest siiani karistatud. türklased tahavad oma kuritegude äh, jär-, jälgi varjata, nad ei ole isegi austanud surnusid, nad on nad äh, peitnud ühishaudadesse, mida ei leita mitte kunagi et kadunud inimeste komisjon on äh, tões seda kõike kinnitanud, kõneleja katkestatakse. Äh, jah, äh, ma annan veel ühele inimesele sõna, aga tähendab volinikule sõna, aga paluksin kolleege üles kutsuda vaikusele, et me saaksime kuulda, mis komi-, volinikul öelda on. niisiis äh, Äh, kõrge esindaja Federica Mogherini palus mulle edastada tema nimel järgmise sõnumi. Euroopa Komisjon on teadlik, milline on äh, nende traagiliste sündmuste mõju, mis juhtusid tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal. Äh, me teame, kuidas need traagilised sündmused mõjutavad kõiki Küprosel vastamata küsimused, eriti need, mis puudutavad kadunud inimesi, ei lase kummalgi Küprose kogukonnal äh, seda valulikku minevikku selja taha jätta. Äh, lähedase kaotanud perede jaoks on äärmiselt oluline teada saada, mis nende vereliikmetest sai ning seetõttu on komisjon täielikult pühendunud äh, ÜRO Äh, kadunud inimeste komisjoni tegevuse toetamisele. Äh, see komisjon, kadunud inimeste komisjon aitab äh, tuua siis leevendust kadunud inimeste peredele, see komisjon on äh, suutnud äh, olla äh, usaldusloovaks sillaks nii Küprose kui ka, Küprose, Kreeka kui Türgi kogukonna vahel ning on andnud oma panuse Küprose kogukondade lepitamisse. Euroopa Liit praegu on Türgi peamine toetaja, me kahe tuhande kuuendast aastast alates oleme eraldanud neliteist koma seitse miljonit eurot ja selle äh, raha eest vastutab minu kolleeg Corina Cretu. Euroopa Liit jätkab äh, kadunud inimeste komisjoni töö toetamist ning me näeme ette veel täiendavalt kaks koma viis miljonit eurot kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, seega siis sellel aastal ning äh, samuti tahaksime tänada Euroopa Parlamenti, mis äh, viimastel aastatel on äh, täiendavaid rahalisi vahendeid eraldanud kadunud inimeste komisjonile ning iseäranis tahaksin isiklikult avaldada tunnustust Panajotis Timotriule, Johannes Kasalidisele ja Simon Pusutilile ja ka praegustele parlamendisaadikutele härrast eh, eh, Soržadiule, eh, komisjon on nõus, et rohkem oleks pidanud ja saaks teha kõigi asjaomaste poolte poolt selleks, et teha selgeks, milline oli kõigi kaduma jäänud inimeste saatus, samas igasugune töö muutub keerulisemaks, sellepärast et uued info, uusi infoallikaid on vähe ja paljud potentsiaalsed hauakohad ei ole enam väga juurdepääsetavad. seetõttu on äärmiselt oluline, et kadunud inimeste komisjonile antakse täielik juurdepääs kõikidele vajalikele arhiividele ning ka sõjaväe kontrolli all olevatele piirkondadele Euroopa Liit kutsub pidevalt Türgit üles nendele nõudmistele vastu tulema. lugupeetud parlamendisaadikud, kadunud inimesed on humanitaarküsimus. see, nagu paljud teised küsimused, näitavad, et meil on vaja õiglast ja kõikehõlmavat äh, lahendust äh, Küprose ja Kreeka kogukonna, Küprose, Türgi ja Kreeka kogukonna vahel Euroopa Liit on tugevalt toetanud äh, Küprose kõneluste jätkamiseks ÜRO egiidi all. me oleme äh, selgelt öelnud, et meie oleme valmis aitama, meie toetame ÜRO erisaadiku Espen Bardaide jõupingutusi. on vaja leida vastus äh, probleemile ning toetada mõlemat kogukonda, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik. olen saanud seitse resolutsiooni eelnõud. niisiis on nüüd arutelu lõppenud ja kohe asume hääletama niisiis, enne kui hääletama hakkame, on proua Forensalt kuue fraktsioonilt palve, palun, teil on sõna. aitäh, president. eile, kui meil siin kojas me kuulsime, et äh, siin kojas, et kolmsada inimest hukkus Lampeduusas.